Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich tere hommikust, daamid ja härrad, istung on avatud. keegi päevakorra vastu ei protesteeri, siis alustame päevakorraga, nii nagu see sai vastu võetud. härra Odi, suur tänu, härra esimees mis puudutab ähm, saja kümne esimese kodukorra artikli tõlgendamist, äh, tahaksin ma demokraatia